tõesti on irregulaarne parem kui ebaseaduslik, ma arvan, et kõik nõustuvad sellega, ma toetan kolleege, kes selle eraldi välja tõid ja, äh, ja ma tänan äh, kõiki kolleege, kes sõna võtsid, isegi kui nad minuga ei nõustu, suur aitäh! suur aitäh, sellega oleme debati lõpetanud ning hääletamine leiab aset homme kolleegid, nüüd järgmiseks päevakorras äh, proua Mathieu raport, mis puudutab ühtse elamise tööloa taotlemise korda. ja esiteks annan sõna raportöörile proua Mathieu'le. aitäh, proua president, proua volinik, kallid kolleegid. nagu te teate, siis on juba kümme aastat Euroopa Liit üritanud vastu võtta seadusandlust, eh, mis puudutaks majandusrändajaid. komisjon eh, tahtis eh, tegeleda sektoraalsel alusel ja see direktiivi ettepanek näitab, et meil on vaja ühtset poliitikat, mis puudutaks seaduslikku rännet, eriti just majanduspõhjustel toimuvat rännet meil on äh, terve hulk arve, meil on süsteemid paigas viisade jagamiseks, äh, piirikontrolliks äh, ebaseadusliku rände puhul, aga me peame vaatama majanduse immigrante. Euroopa Liidul on siin terve rida väljakutseid, seetõttu tuleb meil leida ühtsed lähenemised ja lahendused meil on sellised asjad eh, nagu Euroopa elanikkonna vananemine, demograafilised muutused ning need on kaks asja, mis eh, mõjutavad kogu Euroopat. nii et eh, ennustused, mis puudutavad tööhõivet, näitavad seda, et äh, lähiaastatel meil jääb inimjõudu kõvasti puudu ja seetõttu peame leidma Euroopa-ülesed lahendused sellele probleemile ning vastuse tööturu vajadustele. majandusränne on üks võimalik lahendus, aga me peame olema teadlikud sellest, Äh, kuidas me seda teeme, kui me ei suuda organiseeruda ja võtta arvesse liikmesriikide võimekust neid äh, sisserändajaid äh, vastu võtta, artiklites üks ja kaheksa selles ettepanekus pannakse liikmesriikidele kohustus ise otsustada, kui palju sisserändajaid nad saada soovivad. valitsused on võtnud selle küsimuse lahendamiseks erinevaid lähenemisi kvoodid, erinevad regulatiivsed meetmed, koordineerimine, aga miski ei ole tegelikult olnud tõhus ebaseadusliku rändega võitlemisel ning irregulaarse rändega võitlemisel. kuigi selge side nende asjade vahel on olemas ainult kui me suudame korralikult organiseerida seadusliku sisserände, suudame me äh, hakata tegelema ka ebaseadusliku sisserändega ja seetõttu see komisjonipoolne viie aasta tagune ettepanek vajab nüüd korralikku ülevaatamist. kuidas asjad muutuvad seaduslikul maastikul? Äh, vastupidiselt sinise kaardi direktiivile ei ole see äh, midagi sellist, kus räägitakse kolmandate riikide kodanikest kvootides, üritatakse aga paika panna äh, Äh, kuidas lahendada neid äh, lõhesid, mis on erinevate riiklike lähenemiste vahel, äh, mis puudutab elamise tööloa taotlemist nendele inimestele, kes töötavad seaduslikult Euroopa Liidus. meil ei ole sellist dokumenti, mis puudutaks kõiki kolmandate riikide kodanike õigusi, kes töötavad ja elavad Euroopa Liidus see direktiiv lõpetaks ära kõik need erinevused, neid töötajaid koheldakse erinevates valdkondades nagu siseriiklikke töötajaid, neil on samad töötingimused, samad võimalused koolitusele ning ligipääs teenustele ja toodetele ning samasugused maksusoodustused. see annab äh, nendele inimestele kaitse ärakasutamise vastu ning äh, kindlustab neile õiguskaitse see võimaldab meil ka võidelda ebaausa konkurentsiga, mis töötab Euroopa töötajatele vastu. Need erinevad kaitsed viivad olukorrani, kus madala palgaga töötajaid palgatakse ja see tuleb kahjuks teistele töötajatele. kõikidel liikmesriikidel peab olema äh, Äh, standardne, vähem koormav ning tõhusam süsteem. seetõttu tuleb siit märkimisväärset kasu ka töötaja, tööandjatele ning äh, seadusandjatele, peale selle, et sellest tuleb kasu töötajatele. lõppkokkuvõttes äh, suudame me asju paremini kontrollida, aga parlament on kaasseadusandja, see tähendab seda, et me peame võtma oma vastutuse ja peame äh, töötama vastavuses nendele uutele ülesannetele, mis Lissaboni lepinguga meile on tulnud. peame olema usaldusväärsed ning olema valmis võtma ette selle väljakutse, kuidas tulla toime seadusliku sisserändega, teame, et need sätted äh, tulevad kasuks meile kõigile, aitäh! suur aitäh! ja nüüd uuesti volinik Malmström komisjoni nimel aitäh, kõigepealt sooviksin tänada kahte raportööri äh,, promotööd härra Tšerkast äh, ning kahte komisjoni ning ka Belgia eesistujat äh, kogu selle ränga töö eest, mida te selle sättega olete teinud äh, nagu proua raportöör ka ütles, siis komisjon esitles selle raporti juba aastal kaks tuhat seitse, eesmärgiks oli ja on siiani lihtsustada menetlusi äh, Äh, viies sisse üks luba nii tööks kui elamiseks, samas garanteerides tööõigused legaalselt riigis viibivatele kolmandate riikide kodanikele, keda ei kata mingid konkreetsed äh, ettepanekud või seadusesätted. me ei taha siia sisse tuua mingeid tingimusi, äh, me tahame mis puudutavad loa andmist või äravõtmist, see pädevus on liikmesriikidel. see ettepanek on üks Euroopa Liidu töömigratsioonipoliitika äh, nurgakividest. kui parlament ja nõukogu selle vastu võtavad, siis kindlustab see direktiiv, et Euroopa Liit äh, hindab seda äärmiselt kasulikku panust, mida kolmandate riikide kodanikud teevad meie ühiskondadesse. me näitame ka, et me oleme valmis ja võimelised kokku leppima seadusandluse osas, mis puudutab äh, tööjõurännet. tegemist on keeruka küsimusega, see puudutab öö, mitmeid erinevaid aspekte, enamik äh, muudatusettepanekuid, mis komisjonides siin kojas on vastu võetud, neid komisjon toetab, sest et nad tugevdavad äh, nii tööandjate kui migrantide õigusi. Äh, ja meie eesmärgiks on lihtsustada taotlusmenetlust ning tugevdatakse ka võrdse kohtlemise meetmeid, näiteks menetluste lõivude proportsionaalsust ning maksusoodustuste saamist teisest küljest äh, äh, see ettepanek, äh, mis puudutab pensione, on tunduvalt piiratum kui see, mida komisjon ette pani. mul on hea meel näha, et nii eesistuja kui parlament on teinud olulisi pingutusi selleks, et oma positsioone lähendada. Belgia eesistuja on tõesti üritanud liikmesriike tuua lähemale teie seisukohale ja ma tean, et parlament on võtnud arvesse rida neid muresid ja palveid, mis nõukogul on olnud kompromiss, mida me kõik üritame saavutada, peab austama teatud kriteeriumi, näiteks eesmärgiks on kaitsta äh, migranttöötajaid ning anda neile erinevaid tööga seotud sotsiaalmajanduslikke õigusi, et need võimalikult võrdselt koheldakse Euroopa Liidu töötajatega esimesest tööpäevast alates oluline on ka võrdse mänguvälja loomine igal pool Euroopa Liidus selliste töötajate jaoks. ja kolmandaks on oluline näidata meie partnerriikidele, et me oleme valmis äh, äh, tagama kolmandate riikide kodanike võrdse kohtlemise, kui nad legaalselt elavad ja töötavad liikmesriikides. me ei saa kõrvale jätta liikmesriikide muresid, mis on seotud teatud võrdse kohtlemise sätetega, eriti mis puudutab eelarve küsimusi. minu arvates on oluline see, et need kriteeriumid, mida ma just rõhutasin, saaksid austatud isegi kui lõpptulemus ei ole nii ideaalne, kui me tahtsime ja nii ambitsioonikas, nagu me lootsime, nagu proua Mathieu ütles, tegemist on kompromissiga, tegemist on hea kompromissiga ning see on oluline samm edasi seadusliku rände küsimustes ning on äärmiselt oluline Euroopa Liidu töötajatele. seetõttu väljendaksin lootust, et suudame selle ettepaneku osas kokkuleppele jõuda nii kiiresti kui võimalik ning tänan veel kord raportööre ning variraportööre nende poolt tehtud töö eest, aitäh! herzlichen Dank, Frau Kommissarin. suur tänu, proua volinik. ja tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni nimel härra Serkas, kolm minutit, palun. tere õhtust, proua president, lugupeetud volinik, austatud kolleegid sisseränne on poliitiline, majanduslik ja poliitiline nähtus, mis on meie jaoks äärmiselt oluline see sisaldab suuri võimalusi, aga seda tuleb hallata, vastasel korral võib sisseränne põhjustada ka suuri probleeme. me peame kohtlema inimesi õiglaselt. inimesi, kes on juba siin äh, ja kes kaotavad oma töökohad, kui meie lähenemine pole õiglane, me peame tagama selle, et meie tööturg laieneb, kuid samas ei kannata odava dumpingu mõjude all. selline kvaliteetne juhtimine on äh, meie õiglase ja nutika tööturu juhtimise aluseks, ma olen selle küsimusega tegelenud juba aastaid ja me seisame nüüd silmitsi kolmanda direktiiviga, tegemist ei ole mitte ainult bürokraatliku harjutusega, meie eesmärgiks on äh, õiglaselt kohelda kõiki sisserändajaid, olgu nad siis seaduslikud või mitteseaduslikud, kõiki tuleks kohelda õigla-, õiglaselt. ütlesin seda ka tööhõivekomisjonis, kuid olen seda öelnud kõikjal ja seda ütlevad ka teised, seda ütlevad vabaühendused, ametiühingud, kirikud ja nii edasi ja nii edasi äh, ilma õiglaste põhimõteteta äh, muutub olukord äh, kahjulikuks. me ei tohi jätta kedagi välja, kes vajab tegelikult kaitset, nagu näiteks ajutised töötajad, alltöövõtjad ja, äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi. ja inimesed, kes jäävad kati punkt nelja põhimõtete alla ja võib öelda, et on mõningaid päritoluriike, kust tulevad kodanikud kindlasti, kellele, kelle kodanikele kindlasti ei saa osaliku, osaks õiglane kohtlemine. Need, kelle puhul on põhimõtted paika pandud, siis nad võivad ainult lihtsalt nõuda oma õigusi pensionite osas ja nii edasi ja nii edasi. Nad võivad nõuda ka töötu abiraha ja nii edasi aga äh, kui äh, on tegemist äh, kaitsmata rahvastikurühmi, rühmitustega, siis, siis nii see ei ole. komisjon on viinud läbi mõju-uuringu ja tahab ühtlustada meie Euroopa Liidu liikmesriikide õigussüsteeme, aga sellest ei piisa, me peame minema oma püüdlustega kaugemale, meil on vaja konkreetsemaid tagatisi mõningad ettepanekud siin on olnud isegi ekstreemsemad kui äh, nõukogu omad äh, ja seetõttu on tasakaal sattunud ohtu, ma ütleksin äh, proua Matjööle ja kõigile teistele, et ma arvan, et kõigepealt me peaksime ise maha istuma ja korraldama avatud debati äh, vabaühendustega, ametiühingute esindajatega, kirikute, usuliste rühmituste esindajatega, ärgem lihtsalt surugem seda dokumenti läbi äh, paljalt sellepärast, et äh, selle asjaga kiiresti ühele poole saada. paistab, et praegu me üritame just seda teha. me peame olema solidaarsed ja me peame saavutama laiapõhjalise üksmeele Euroopa Parlamendis, austades äh, põhiõiguste hartat ja rahvusvahelist tööorganisatsiooni, Euroopa Nõukogu põhimõtteid, me peame austama inimväärikust, me teeme, peame tegema oma tööd korrektselt, austama kõigi õigusi ja kõikide töötajate õigusi, ükskõik kust nad pärit on, kas nad on legaalsed, mittelegaalsed, unustagem xenofoobia, rassism, need ei ole Euroopa pärased väärtused. ja nüüd siis fraktsioonide nimel kõnelejad, Euroopa Rahvapartei nimel proua Omen Reuten suur tänu, proua president. proua president, kõigepealt sooviksin avaldada tunnustust proua Mathieu'le. proua Mathieu on seda asja juhtinud kindla käega. selle küsimusega on tegeletud juba aastaid. proua Malmström kahe tuhande esimesel aastal esitas komisjon ettepaneku ähm, võtta vastu direktiiv kolmandate riikide kodanike äh, töötajate kohta, see võeti kahe tuhande kuuendal aastal tagasi, kui ma ei eksi, ja nüüd me oleme jõudnud jällegi selle ettepaneku juurde tagasi, me püüame sisse viia ühtset taotluste menetlemise korda kõigile kolmandate liikmesriikide kodanda-, kodanikele, kes tahavad siia tööle tulla. nii palju, kui ma asjadest olen aru saanud, on siis tegemist ühe loaga, mis hõlmab endas elamise tööluba, ma ei ole täielikult nõus äh, härra Serkasega, kolmandate riikide kodanikud, kellel on üksne äh, luba, äh, neil on ka tegelikult sotsiaalsed õigused, aga need õigus, õigused peavad olema loomulikult kõikide jaoks võrdsed. me rääkisime sellest küsimusest ka härra Serkasega äh, tööhõivekomisjonis ja me rääkisime põhjalikult selle algatuse reguleerimisalast. ja ma arvan, et Need lähetatud töölised, töölistel ei saa olla ühtset elamis- ja tööluba, sellepärast et meil on sellekohane direktiiv juba olemas. ma arvan, et nende õigused on juba töötajate lähetamise direktiivis piisavalt kirjeldatud. me peame tagama, et kolmandate riikide kodanikud ei äh, paku madalama kvaliteediga tööd kui äh, äh, kohapeal olev tööjõud. ja siis veel üks asjaolu, mis mulle raskusi valmistas, meile kohta olen esitanud muudatusettepanekud. õiglase kohtlemise põhimõte määrus kaheksa kolm kolm on äh, pannud paika sellekohased sätted ja ma arvan, et meie praegune kompromiss on hea, sellepärast et äh, see aitab tagada võrdse kohtlemise. suur tänu ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Blinkevitš-Jute kolmeks minutiks. suur tänu, proua president. direktiiv on väga tähtis ir kartu labai sudėtinga ir buvo galbūt ir nemažai diskusijų ir bandymų derinti įvairias pozicijas tačiau vis tik Es ist nicht äh, überall in Übersetzung möglich. Vielleicht können wir das gerade erst einmal regeln. Suur tänu, proua president. proovime uuesti, ütleb äh, proua president ja jätkame järele jätkab uuesti. Pone komisarė, pone Metšiu, gerbiami kolegos, iš tiesų direkt-. austatud volinik, proua Metšiu, kallid kolleegid, tõsi, see ühtse elamise töölõu, tööloa direktiiv on äärmiselt oluline sellest on räägitud palju, on esitatud mitmeid arvamusi, aga ühist otsust ei ole jõu saavutatud. kolmandate riikide kodanike suhtes, kes on meie Euroopa Liidu tulnud. see peaks olema raamdirektiiv, mis kõikide kolmandate riikide töötajate õigusi kaitstab ja moodustab ka raamistiku konkreetsematele spetsiifilisematele õigusnormidele, see on ainukene äh, võimalus, mis meil on panna paika oma ühised äh, eesmärgid ja äh, nii-öelda oma ühine sisserändepoliitika ja paraku direktiiv ei äh, kehti mõningate tööjõugruppide kohta, võtame näiteks siin äh, pagulased ja hooajatöölised äh, ja seetõttu see ei taga võrdset kohtlemist. kui me tahame, et tegemist oleks tõelise raamdirektiiviga, tõelise verstapostiga, siis ta peaks hõlmama kõiki töötajate kategooriaid, ka hooajatöölisi, ka varjupaiga taotlejaid, vastasel korral ei vasta see direktiiv võrdsuse ja õigluse põhimõtetele ja pole meie tööturu vääriline. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et nii äh, ebaseaduslikud kui ka seaduslikud sisserändajad maksavad makse ja äh, aitavad meie ühiskonnaelule sellega kaasa ja seetõttu neil peaks olema ka õigus võrdsele kohtlemisele meie tööturul. ma arvan, et äh, me peame olema, tegutsema ühise rindena, et äh, selles võitluses peale ei jääda, kõikidel töötajatel peavad olema ühesugused õigused me ei saa lubada olukorda, kus äh, me loome geomeetrilise äh, jaotuvusega tööturu, kus äh, on rühmitused, töötajate rühmitused, kellel puuduvad igasugused õigused tööturul. minutin. suur tänu ja liberaaldemokraatide nimel proua Sofia Infeld hey,. Uh, little... suur tänu, proua president, kõigepealt väike protseduuriline märkus, ma tean, et meie Äh, ma panin tähele, et meie üks väga olulisi koostööpartnereid sellise olulise arutelu puhul, äh, nimelt nõukogu, ei ole siin kohal ja ma tahaksin äh, juhtida teie tähelepanu sellele ja paluda presidendile ka esitada sellekohane kaebus nõukogule. ja nüüd jätkaksin ja kõigepealt, nagu ka kõik teised, õnnitleksin proua Metjööd, avaldaksin talle tunnustust selle raske töö eest väga delikaatset teema kallal. meie fraktsioon, ALDE fraktsioon käitub vastutustundlikult ja ka meie tahame, et me saavutaksime kokkuleppe, sest et oleme mõistnud, et äh, sellise kokkuleppe saavutamine on äärmiselt oluline. aga äh, me siiski ei tee seda kergekäeliselt, sellepärast et nagu siin on öeldud äh, erinevate fraktsioonide poolt ja ka komisjoni esindaja poolt, tegemist on ettepanekuga, mis äh, tegelikult äh, ei lähe nii kaugele, kui ta peaks minema. meie vajadused on suuremad, meie fraktsioon jääb oma seisukohtade juurde kindlaks lisadokumentide äh, küsimuses, kui me tahame, et liikmesriikidel on, kui me lubame liikmesriikidel täiendavaid dokumente nõuda, siis ei ole sellel ühtsel elamise tööloal üldse mingisugust mõtet, kas meil on ühtne elamise tööluba või ei ole ja kui on, siis ei ole mingisuguseid täiendavaid dokumente vaja enam esitada ja mis puu-, ja mis puudutab kokkulepet, siis meie fraktsioon ei toeta korrelatsioonitabeleid, nende poolt ma ei hääleta, aga ma võin öelda, et minu arvates on liikmesriikide lähenemine olnud häbiväärne, kui liikmesriigid tahavad direktiivi ellu viia ja teha seda läbipaistvalt, siis nad peaksid äh, korrelatsioonid, tabeleid vabatahtlikult sisse viima ja üheksakümne üheksandal aastal Tamperes liikmesriigid tegid sellise suure avalduse, et me tahame, et meil oleks ühine varjupaiga ja sisserändepoliitika, aga millised on olnud meie saavutused sellest päevast tänaseni, neid praktiliselt pole. on selge, et liikmesriigid ei taha ühist varjupaiga ja sisserändepoliitikat. aitäh. suur aitäh ja nüüd roheliste nimel proua Lambert, poolteist minutit. suur aitäh, president! ka meie oleme mures sellepärast, et juba praegu on kahekümne seitsmes liikmesriigis väga erinev tööturg ja tegelikult ka liikmesriikide siseselt eh, on eh, olukord varieeruv aga tegelikult peaksime me mõtlema sellele, kuidas liikuda edasi ja kui liikuda edasi, tuleb liikuda tugevama ja ühtsema tööturu poole. see tähendab seda, et enamikul kolmandate riikide kodanikel peavad olema ühesugused õigused nagu komisjon alguses ju ka pakkus ja nagu tööhõivekomisjon üldiselt äh, nõustub. me ei taha, et neid õigusi pidevalt kokku surutaks või vähendataks ja seetõttu me toetame homsel hääletusel seda, et me valime võimalikult laiaulatuslikud ühised õigused. ma tahaksin komisjonile meelde tuletada ka seda, et tegelikult me oleme ju üksikisikud iga üksikisik peaks saama äh, arendada oma oskusi ning äh, kasutada seda, mida annab talle ühiskond, olles ise midagi ühiskonnale andnud, sealhulgas kasutada oma pensioniõigusi. see aga tähendab seda, et nende tööd tuleb tunnustada, nende tööd, mida nad siin teevad ja millega nad toetavad meie ühiskonda ja meie majandust ringrändluse küsimus on meie fraktsioonile samuti tähtis, see on ära toodud artiklis üksteist A määruse kohaldamisala on keeruline küsimus, sellepärast et tegelikult on tõesti ka mitmeid teisi instrumente, teisi direktiive, mis kehtivad, kuid mis samuti tuleks üle vaadata või millesse suhtutakse teravate tunnetega. me peame vastu võtma õigusakti, millest on kasu kõigile, kuid väga raske on täita kõikide rändajate, sisserändajate vajadusi. tähtis on see, et sisserändest oleks inimestele kasu, mitte aga kahju ja seetõttu me kindlasti, kõnelejad katkestatakse. nüüd äh, kuue NGL-i nimel härra äh, Jaarik, äh, kaks minutit. suur aitäh, proua president, lugupeetud volinik, daamid ja härrad nagu eelkõnelejad on juba öelnud, ei ole libe ja tööhõivekomisjon tegelikult omavahel kokkuleppele jõudnud ning seetõttu peaks parlament lükkama edasi igasuguse hääletuse selle õigusakti alal. meil on ainult üks ühine arusaam ja see seisneb selles, et Euroopa Liidu enda töötajad peavad konkureerima kolmandate riikide töötajatega ning ka liikmesriikides, liikmesriikidest tuleb väga palju teise liikmesriiki rändajaid pealegi on siin väga erinevad tingimused äh, elamis- ja tööloa saamiseks äh, lihtsalt sisserändajatele, äh, pagulastele, neile, kes juba olid siin ja nii edasi aga sellega me tegelikult rikume põhiõiguste harta põhimõtteid. vastupidiselt sellele, mida meile rääkis raportöör, leian mina, et tegelikult äh, ei äh, saa me selliseid eraldi kategooriaid kehtestada, sest see on kahjulik kõigile, kes Euroopa Liidus töötavad. õiguslikkust ei saa öö, äh, tagada ainult sellega, et kuskil on mainitud sõna töötingimused me peaksime rääkima sellest, mitu tundi päevas tohib äh, töötada, milline on äh, sotsiaalkindlustus, kas inimene saab sõita vajadusel ühistranspordiga, kas ta saab väljaõpet, tuleks äh, tagada mingid miinimumstandardid, kui praegu seda tehtud ei ole, siin valitseb lihtsalt kaos, erinevate ootuste kaos. kõik töötajad peaksid olema hõlmatud, ükskõik kust nad on pärit ja kõiki töötajaid tuleks kohelda võrdselt, me ei saa öö, me ei saa Valgensteini määrust veelgi, ähm, veelgi keerulisemaks muuta, sellepärast et äh, praegune Euroopa on siiski sotsiaalne, humanistlik äh, suur ühiskond ja seetõttu peaksid kõik äh, siinsed parlamentäärid lükkama selle raporti tagasi, olenemata oma poliitilistest vaadetest. suur aitäh ja härra Pisoto, üks minut. proua Pisoto, üks minut. lugupeetud kolleegid sellel raportil on mitmeid positiivseid aspekte. ennekõike lihtsustab see menetluskorda ning vähendab bürokraatia koormust. kolmandate riikide töötajatel, kellel ei ole eh, kõiki vajalikke dokumente, on eh, seejärel lihtsam Euroopa Liidus asju ajada, kuid eh, samaaegselt kaotavad oma töökoha miljonid inimesed, kes Euroopa Liidus juba elavad, sest nende töökohad võetakse lihtsalt ära. ja öö, ähm, seda olukorda halvendab veelgi kriis, mis ei näi sugugi lõppevat. kolmandate riikide sisserändajad tulevad siia sotsia-, sotsiaalmajanduslikel põhjustel, kuid meie peaksime aitama kõigepealt oma liikmesriikide kodanikke, kellel samuti on sotsiaalmajanduslikud probleemid ja kes tahaksid oma töökohti tagasi ja, ja teie küll ütlete, et meil on äh, põhjust siia kutsuda, kutsuda teiste, äh, kolmandate riikide töötajaid, kuid ma ei nõustu sellega, sest meil endalgi ei ole töökohti. suur aitäh, nüüd äh, härra Vandestab, kes on fraktsioonilise kuuluvuseta. suur aitäh, proua president, mina ja minu kolleegid oleme juba selgelt selgitanud, et me oleme vastu igasugusele Euroopa rändepoliitikale ja varjupaigapoliitikale meie riigis äh, on äh, selline valitsus, kes äh, keskendub seaduslikele, seaduslikule rändele ja sellega seotud problemaatikale. kuid praegu jääb küll mulje, et siin on kõik tegelikult juba kokku lepitud. me tahaksime, et liikmesriigid ähm, võiksid oma pädevuse raames rändeküsimusi arutada, see ei peaks üldse olema Euroopa Liidu asi kui meil on ühtse taotluse menetlus, siis on inimestel veel lihtsam tulla Euroopa Liitu. ja ainult eliit, ainult äh, intellektuaalne eliit, kindlasti mitte tavaline inimene tänavalt, suudab äh, kõikide nende äh, olukordadega kursis olla ja kogu selle räga, selles rägastikus teed leida. mind on äh, valinud Hollandi inimesed, mina esitlen hollandlasi, mitte kõiki neid, kes veel tahavad Euroopa Liitu tulla. aitäh! aitäh, me läheme edasi teiste kõnelejatega, härra Pusutil kaks minutit. suur aitäh, proua president! ma tahaksin omalt poolt kõigepealt äh, Veronique Mathieu õnnitleda, sest tema raport on suurepärane. ta on saavutanud suurepäraseid tulemusi. tegemist on äh, väga äh, tähtsa raportiga, väga tähtsa teemaga, nagu rõhutas ka proua volinik Malmström. ma tahaksin omalt poolt öelda, et Rahvapartei fraktsiooni arvates on meil vaja teha rohkem koostööd just nimelt seadusliku rände alal. ja me peame selgelt välja ütlema, et me võitleme ebaseadusliku rände vastu. samaaegselt äh, tunnistame me fakti, et üks nendest meetoditest, mille abil meil on võimalik ebaseadusliku rändega võidelda, ongi paremate võimaluste ja selgemate võimaluste pakkumine neile rändajad, sisserändajatele, kes tulevad äh, seaduslikult. ma tahaksin teile meenutada, nagu ütles ka Veronique Mathieu, et Lissaboni leping andis meile selles valdkonnas uusi pädevusi ja andis samas ka uue vastutuse. seetõttu tuleb meil oma uut vastutust ka kanda ja äh, teha seda koos äh, ministrite nõukoguga see tähendab seda, et meil tuleb äh, aktsepteerida teatud seisukohti, mida nõukogu esitab, näiteks et nõukogu tahab, et alles jääksid turvaklauslid, mida rakendatakse nende ühtsete elamise töölubade andmisel. siin on äh, kindlasti vaja rääkida ka võrdse kohtlemise põhimõttest, kuid me peame kokku leppima nõukoguga, nii et äh, nii öö, nõukogu kui meie mõlemad mõistaksime, et uute öö, ähm, õigussätete vastuvõtmine ei tohi viia olemasolevate tingimuste halvenemiseni. paljud inimesed ütlevad juba praegu, et me peaksime selle raporti maha hääletama, aga kui me seda teeme, siis jõuame me õiguslikku olukorda, kus tegelikult ei tagata ühegi, ühegi ebaseadusliku sisserändaja äh, inimväärikust. suur aitäh, sõna saab härra Moores kolmeks minutiks. suur aitäh proua president, ma loodan, ma vaatan, et minu kõneaega pikendatakse kogu aeg, ma katsun need kolm minutit siis ära täita. minu kolleegid, sotsiaaldemokraadid, kes juba sõna võtsid, ütlesid mõlemad, et kõige olulisem, tõid kõik välja kõige olulisema probleemi sotsiaaldemokraatide jaoks ja selleks ei ole mitte päritoluriigi põhimõte, sest seda on juba pikalt arutatud, nagu ütles proua Omen Raiten vaid äh, tegelikult on kõige olulisemaks küsimuseks see ebaloogilisus, mis meil praegu on. see järjekord, milles võetakse vastu direktiivid, kõigepealt me võtsime vastu oskustööliste direktiivi, siis äh, sanktsioonid tööandjatele, kes võtavad tööle ebaseaduslikke rändajaid ja nüüd sisserändajaid ja nüüd siis see. meil on vaja horisontaalset lähenemisviisi, kuid tegelikult seda ju ei ole, sest äh, sest isegi proua Mathieu, kelle tööd ma tõesti imetlen on öelnud, et äh, tahtsime globaalset lähenemisviisi, aga saime sektoriaalse. ja see lähenemisviis meile muret valmistabki. täna siis leiame me ennast olukorrast, kus äh, tööhõivealane olukord on väga halb, kus me püüame arvestada päritoluriigi põhimõtet ja kus äh, direktiivi ettepanekus on hõlmatud kummalised kategooriad välja on jäetud hooajatöötajad, ettevõtete sis-, siseselt või vaheliselt äh, lähetatud töötajad ning ka need, kes äh, saavad taotleda rahvusvahelist kaitset. meie esitame homme muudatusettepanekud äh, nende kategooriate vastu, sest meil on vaja ühtseid, ühtseid parameetreid. ning mõistlikult laiapõhist lähenemisviisi. kui seda leida ei õnnestu, siis kahtlemata ei suudeta tagada töötajate võrdset kohtlemist ja tekitatakse seega veel juurde neid probleeme, mida me muidu ühtsete poliitikatega püüame lahendada. teisest küljest me tunnustame, libe komisjon kindlasti tunnustab äh, seda, et meil on nüüd see sektoriaalne lähenemisviis, millega me saame töötada. aga te ei saa sotsiaaldemokraate süüdistada selles, et me tahaksime rohkem võrdset kohtlemist ja universaalsemat lähenemisviisi. me ütleme lihtsalt ausalt välja selle, mis praegu toimub. me toimime halvasti, me toimime valesti ja osaliselt ka sellepärast, et nõukogu pole üldse kohalgi, et meid kuulata. nõukogu ei soovinud seda äh, küsimust arutada horisontaalse lähenemisviisi vahel ja valis selle asemel äh, killustatud lähenemisviisi ning Veronique Mathieu koostas raporti, et püüda seda olukorda kuidagi siluda. homme me tuleme hääletama ja meie, sotsiaaldemokraadid, loodame, et äh, meil õnnestub leida ühtne kriteerium, mis tõesti hõlmab kõiki neid inimesi, kes tulevad Euroopa Liitu, et siin tööle asuda ja see peaks, see põhimõte peaks toimuma kõikides liikmesriikides ning vastu pidama ka ajahambaproovile. aitäh! suur aitäh ja sõna saab äh, proua Maisner kaheks minutiks. suur aitäh, äh, proua president! ma tahaksin öelda, et äh, mina olen siin parlamendis olnud nüüd tööl terve aasta ja tegelenud erinevate asjadega, aga see kahjuks on tõesti väga raske küsimus, üks raskemaid ning ma tänan seetõttu proua Matjööd ja äh, teist raportööri, kõiki variraportööre ja kõiki sõnavõtjaid ning ütlen veel kord, et tegemist on väga raske küsimusega. meil on ju kõigil kõrgelennulised ideed ja me tahaksime kaitsta kõiki, kes Euroopa Liidus töötavad ning neid võrdselt kohe, kohe, kohelda. kõik äh, on nõus ilma mingisuguse vaidluseta, et seda me just tahamegi, aga kuidas seda tagada või rakendada, seda me nii täpselt ei tea. tõesti, me oleme rääkinud sellest, et on vaja ühtset äh, varjupaiga taotlemise poliitikat, ehm, seda on meil vaja seoses Lissaboni lepinguga, kuid tegelikult ka majandusliku reaalsuse tõttu. sest paljudes kohtades valitseb tööjõupuudus ja seal on vaja eh, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu ja oskustööjõudu. üheksakümne üheksandal aastal lepiti Tampere tippkohtumisel kokku, et me soovime ühtset poliitikat, kuid nagu siin juba välja öeldi, meil seda siiamaani ei ole me oleme siiski jõudnud mingi kompromissini, mis meid küll täielikult ei rahulda, mis ei ole perfektne, aga mis minu meelest meile täitsa sobib, võttes arvesse olemasolevat olukorda. ja isiklikult ütleksin ma, et paljud on äh, taotlenud lisaaega, öelnud, et me peame seda veel arutama. ega ka mina ei ole täiesti rahul. näiteks ma tahaksin, et kõigil oleks tagatud äh, haridus ja väljaõpe nii et äh, nad saaksid tööturul äh, tööle asuda, aga see ei ole tähtis mitte ainult neile inimestele, vaid tegelikult ka teistele töötajatele ja tööandjatele, see on tähtis äh, sotsiaalkindlustuse seisukohast. juba praegu on meil liikmesriikides niivõrd palju erinevaid süsteeme, Euroopa Liidu tasandil kokku leppida ei suudeta, me peame endalt küsima, mida me siis teeme, kuidas me saame üldse luua mingid ühtsed menetlusnormid, kui kõik küsimused on nii keerukad ja sellise, sellisel määral lahendamata aga mina arvan, et seda raportit peaksime me kindlasti pooldama, sest see on kompromiss, aitäh. Flotra, palun. jah, väga kummaline on äh, alustada direktiivi, mille eesmärgiks on äh, tagada õiguslik raamistik äh, kõigile töötajatele ja siis me alustame seda pika erandite reaga nende kohta, kes ei kuulu siia direktiivi alla Äh, me tahame ebaseaduslikku rännet ja tööjõudu äh, katta sellise tuhande ühe erineva sädeleva äh, variandiga, igalühele antakse õigused vastavalt sellele, kes nad on. siin ei ole mingit üldist universaalset lähenemist töötajate õigustele. rohkem õigusi töötajatele tähendab seda, et on suurem majanduslik tõhusus, suurem sotsiaalne ühtekuuluvus äh,, rohkem on äh, äh, töötajad kaasatud äh, vastuvõtvasse ühiskonda. me regulariseeriksime kuussada tuhat töötajat, aga nendel ei ole ju ligipääsu sellele ühtsele süsteemile. ma aitäh, härra Sõigar, palun suur aitäh! ma arvan, et me oleme kõik nõus, et äh, Euroopa Liidu liikmesriikides täna on majanduslik ränne tõeline fenomen ja kolmandate riikide kodanike puhul peab meil olema realistlik lähendamine. see fenomen küll täidab majanduslikud nõuded, demograafilised arengud äh, survestavad tööjõuturgu ning lõpptulemuseks ongi äh, sisserännanud töötajad. me tahame, et see ränne toimuks legaalses raamistikus. me peame äh, kontrollima kõiki tingimusi ning äh, tagama, et sisserändajad saavad oma õigusi kasutada ning et neil on õiguskindlus. selles sättes on oluline punkt, mis puudutab ühtset alust et oleksid võrdsed õigused sisserännanud ja kohalike töötajate vahel. tuleb arvesse võtta ka kultuurilist dimensiooni, sest et liikmesriikides on päris suured pinged sellepärast, et paljud sisserännanud töötajad tulevad erinevatest kultuuridest. peame kindlustama, et see ühtne alus lõpetaks igasuguse diskrimineerimise seaduslikult sisserännanud töötajad annavad olus-, olulise panuse, nad ei taha mitte ainult tööd teha, nad tahavad harida ka oma lapsed, tahavad osaleda äh, sotsiaalses kangas, äh, siin on, äh, see on seotud palju rohkemaga kui töö. me tahame kindlustada, et demograafia seisukohast ei teki mingit ebatasakaalu, seetõttu peame ka kultuuri aspekti arvesse võtma. multikultuuriline ühiskond tähendab seda, et on ühtne tunnustamine, tolerants ning solidaarsus. aitäh, äh, proua Kohverati, kaheks minutiks, palun. suur aitäh. ma arvan, et see lahendus, äh, mis meie ees praegu on, äh, on halb, see on väga aus paljude inimeste osas, kes on haavatavas olukorras ning see on ka petlik nagu juba on öeldud, siis on siin vastuolu, kui me arutame siin küll ühtset lähenemist, samas aga alustame seda asja terve rea eranditega. see on ju rumal. lahendused hooajatöölistele, põgenikele, see annab illusiooni ühtsetest õigustest, mis puudutab kodakondsust ning töötaja tüüpi ja te tegelikult läheb see veel sügavamale selline lähenemine võib tegelikult tekitada hoopis dumpingu, sest äh, kulud äh, hakkavad erinema ühest kohast teise, samas äh, aga tuuakse siin sisse eri tasandite kodanikud, see parlament peab seda küsimust arutama. mis puudutab hooajatöölisi ning Nend-, neid puudutavat menetlust, aga see kõik ei puuduta mitte ainult välismaalasi, siin on asjaga seotud ka Euro Euroopa kodanikud ja kui õigused erinevad ühest kohast teise, siis äh, toimub ju selline vähempakkumine ettevõtete vahel, üritades äh, saavutada lõpptulemust nii odavalt kui võimalik. vaadates nüüd üleilmset turgu, kas te siis tahate, et asi saaks korraldatud äh, hargmaiste ettevõtete poolt? inimesed, kes on tulnud meie juurde tööd tegema, peavad saama ka korralikud töötingimused aga mis puudutab hargmaiseid ettevõtteid, siis nad töötavad siin nende tingimuste all, eh, mis on nende lähteriigis. see on igapäevasel alusel tehtud dumping ja siin on erinevus ka kodanike vahel. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me asju ka radikaalselt muudaksime. aitäh, järgmise härra Koio kaheks minutiks. suur aitäh, proua president proua volinik, kallid kolleegid, väljendagem ennast siin selgelt. me, me kõigil on ettekujutus sellisest ettepanekust, mida me tahaksime saavutada, aga praegusel juhul peab meie vastus olema ei. paljud meist peavad veel asjade üle mõtlema, aga tegemist on tõesti sammuga õiges suunas, kuigi see meile ei meeldi kolmandate riikide kodanike puhul, kes tulevad liikmesriikidesse, see äh, tunnustab vähemalt teatud õigusi. nagu Prometee ütles, siis on oluline see poliitiline sõnum, mille me saadame äh, kolmandatele riikidele. me ei saa siin põhineda repressiivsetel jõududel, me peame andma inimestele teatava kindluse, me vaatame Stockholmit, paindlikku sisserändepoliitikat et kergendada majanduslikku integratsiooni. me oleme nõus Prometeuga, et äh, meil on vaja saavutada kiirel-, kiiresti kokkulepe nõukoguga. olen nõus Sofi Infeldtiga, paljud liikmesriigid ei taha rääkida üldse mitte mingisugusest ühisest äh, rändepoliitikast. aga just selle tõttu peame võtma vähemalt mingisuguse sammu edasi äh, sisepiiride kaotamine tähendaks seda, et meil on vastuvõtutingimuse ja elutingimuste osas ühtne poliitika, mis puudutab kolmandate riikide kodanikke, et tagada, et kõiki koheldakse ausalt, et inimeste õigused oleksid tagatud ning et neil oleks ka teatud kohustused. ning see on sarnane selle formaadiga, mis on Euroopa kodanikel nii et vaadata elamis- ning tööluba ühtse menetluse käigus, see ju tagaks suurema tõhususe, see aitaks tööandjaid, see aitaks töötajaid, see võimaldaks lihtsamini kontrollida inimeste töö ning elamisloa legaalsust, me peame selles suunas samme võtma. aitäh, proua Serakiani, kaheks minutiks, palun. aitäh, proua president hetkel äh, reguleeritakse tööhõivet ainult teatud kategooriate puhul, teatud riikide kodanike puhul ja kõik ei äh, naudi võrdset kohtlemist, äh, mis puudutab töökohti. ja seetõttu peame me tegutsema niimoodi, et oleks võrdne kohtlemine nii Euroopa Liidu kodanikele kui legaalselt riigis viibivatele kolmandate riikide kodanikele. kas neil on põgenike staatus või neil on vaja rahvusvahelist kaitset kahekümne, tuhande neljanda aasta direktiivi alusel. üha rohkem on taotlusi hooajatööks, aga me peame kindlustama, et nad ei saaks madalamat töötasu või e, töötasu teistsuguse tasustruktuuri alusel, kui Euroopa kodanikud seda saavad e, paljud ettevõtted e, kolivad näiteks Marokosse või Türgisse Eh, ja siis saadavad oma töötajad tagasi eh, Euroopa tütarettevõtetesse, sest et niimoodi on odavam neid eh, palgata. me peame tagama ka võrdsuse töötingimustes. seetõttu arvan, et on õige, et hooajatöötajad ning vabakutselised töötajad jääksid ka selle direktiivi alla, siin mingisuguseid erandeid teha oleks äärmiselt silmakirjalik. aitäh! tere õhtust, kallid kolleegid, saabusin just äh, Frankfurdist ja olin liiklusummikus. loodan, et äh, ei tee nüüd äh, koosoleku juhtimisel vigu. järgmiseks annan sõna proua Jaagonsaarile kaheks minutiks. arvoisa puhemees. austatud president Euroopast on aastasadade äh, jooksul inimesed äh, põgenenud äh, otsides tööd, põgenedes sõja ja poliitiliste tagakiusamiste ja kummituste eest. aga nüüd meelitab Euroopa Liit väljastpoolt Euroopa, väljastpoolt inimesi oma julgustunde pakkumisega ligi ja see on väga hea. aga see tähendab seda, et Euroopa Liidus tuleks seadusliku sisserände eeskirju lihtsustada ja ühtlustada ja elamis- ja tööloa koondamine üheks loaks, see on ka väga hea asi, aga komisjoni lähenemine sisserändele ei ole minu meelest mõistlik, sellepärast et tegemist on valitud sektoripõhise lähenemisviisiga, millega tagatakse eri rühmadele eriõigused. sellest on tekkinud selline eeskirjade džungel, millest, milles ka asjatundjad tegelikult enam teed ei leia meil on ühelt poolt lähetusse saadetud töötajad, on sinise kaardiga töötajad, on teadusuurijad, teadlased, hooajatöölised, ettevõtete siseselt liikuvad töötajad ja nii edasi ja nii edasi. miks komisjon ei võiks kõikide nende puhul rakendada ühesuguseid eeskirju? siin on juba mitmeid kordi välja toodud, et võrdsest kohtlemisest jäävad välja täiesti seaduslikud äh, sisserändajad ja seda on tegelikult äh, raske mõista. meie eesmärgiks on võrdne kohtlemine, võrdle kohtlemise põhimõte, mitte selline lähenemine, kus võrdle kohtlemine kehtib ainult äh, mõningate inimeste puhul ja teiste puhul jälle ei kehti. meie fraktsioon on esitanud ka sellekohaseid muudatusettepanekuid, loodame, et Euroopa Parlament homse hääletuse käigus neid muudatusettepanekuid toetab. see on väga oluline, me tervitame sisserändajat, kuid tahame, et eeskirjad oleksid võrdsemad ja sihipärasemad. Eh, suur tänu! Kérem, képviselőasszony, kérem másfél perc. Ja nüüd annaksin sõna härra Regnale pooleteiseks minutiks vabandust, proua Regneline tõlk vabandab. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik ühtse teeninduspunkti mõte on väga teretulnud, see on suureks sammuks edasi mõningate liikmesriikide jaoks, sealhulgas ka Austria, meie oleme liikmesriik, kus elamisloa annab üks ameti asutus, mis on seotud Välisministeeriumiga ja tööloa annab hoopis teine ametiasutus. nii et äh, tegelikult äh, tööturu Äh, juurdepääsu tagamine tegelikult äh, on konkreetselt seotud äh, ja, ja puudutab konkreetselt sotsiaalturu osapooli, mistõttu neid tuleb kaasata. praegusel hetkel ei ole ametiühinguid aruteludesse kaasatud, nende arvamust ei ole arvesse võetud, on inimesi, kes leiavad, et sisserändepoliitikat tuleb näha tervikuna. mina olen selle vastu, et komisjon hakkab siin asju killustama ja loob sellega võimalusi Äh, päritoluriigi põhimõtet äh, läbi tagaukse sisse ähm, lubada. ja kui on äh, kaart, kui on konkreetne luba, siis see ja see luba ei sisalda kogu vajalikku informatsiooni, siis on vaja ka teisest kaarti ja igal juhul sellised taotlused peaksid kaitsma töötajaid, peaksid kaitsma meie töötajaid ka ebaõiglase konkurentsi eest äh, ja ei lase tööandjatel ära kasutada. Sok jönnek SDI ennek előtt. Oman Ruisten. küsimus palun proua Oman Ruisten suur tänu, äh, härra president, tegelikult tahtsin ma juba varem sõna võtta, ma olen seda sinist kaarti juba lehvitanud varemgi ja mul on üks küsimus nimelt. ma leian, et äh, meie aruteludes äh, paistab, nagu oleks see sotsiaalne dimensioon jäänud täiesti tähelepanu alt kõrvale. me oleme selle küsimuse kallal töötanud juba kuid ja mina esitasin sellekohase muudatusettepaneku. võrdne kohtlemine kõigi jaoks kõigi jaoks, kellel on ühtne elamis- ja tööluba, võrdne kohtlemine on täielikult tagatud. kus te näete seda, et seda võrdset kohtlemist ei ole? milliseid näiteid teil selle kohta on? no president ei saa mitte mingisuguseid konkreetseid näiteid selle kohta tuua, ma olen näinud siin pressiteateid ja raporteid selle kohta äh,, nagu oleks siin ebavõrdne kohtlemine, me püüame siin asju liiga emotsionaalses valguses näha. Te räägite äh, ja, ja ma saan aru, et komisjon esitab äh, hooajatööliste kohta oma ettepaneku, nii et äh, me ei saa ju tegelikult öelda, et keegi jääks kuskilt välja. lähetusse saadetud töötajad ei saa ju öelda, et äh, saaks kolmandas riigis ettevõtte moodustada, ettevõtte asutada ja ja seetõttu kohe tekivad mingisugused halvad töötingimused. see ei ole õige ja rääkige asjadest õigete nimedega. suur tänu! ja seega jõuame nüüd tegelikult äh,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 Äh, jah, härra president, äh, ühtne elamis- ja tööluba äh, muutab meie protseduurid lihtsamaks ja aitab meie tööturul informatsiooni vahetada. ja me, see on väga oluline direktiiv, tegemist on isikutega, kes on juba seaduslikult liikmesriikidesse tulnud, aga teine osa probleemist on lahendatud, lahendamata hooajatööjõud on jäänud kõrvale, ka ettevõttesiseselt ümber paigutatud töötajad on jäänud kõrvale. me peame sätestama kolmandate riikide kodanike õigusi, tagama neid, aga me ei tohi minna liiga kaugele. deputaat äh,, väga suur tänu. Ulfskog asszonynak egy percre Ulfskog. Tack, herr talman. Eh, suur tänu, härra president. siin on räägitud palju meie võrdsetest õigustest ja me peame saavutama siin õige tasakaalu, langetama õiged valikud. siin on mitmeid erandeid, erandid tekitavad uusi probleeme me teame, mida võivad tähendada sellised mm, eh, direktiivid, oluline on, kas tegemist on miinimum- või maksimumdirektiiviga ja öö, ähm, kui on, mida rohkem eri, erinevusi, erandeid, seda hullemaks olukord muutub, muutub ja liigsete erandite sisseviimine hoopis kahjustab tööturgu ja see mõjutab meie kõigi tööturgu, palkasid äh, surutakse alla, õigustest hiilitakse kõrvale. ja äh, meie loodame, et äh, meie muudatusettepanekuid toetatakse, see on ainukene võimalus sotsiaalse konflikti ärahoidmiseks. ja Alfano Ossoni, ehk Pärtsile aatada oma suud. Grazie Presidente. Presidente, il 18 dicembre proua Sonja Alfano. ja meie äh, üks olulisemaid konventsioone on äh, sisserändajate konventsioon, see on äh, ÜRO konventsioon, aga kakskümmend aastat tagasi, kakskümmend aastat pärast seda ei ole mitte ükski Euroopa Liidu liikmetest seda ÜRO konventsiooni ratifitseerinud ja ei ole tunnustatud äh, kolmandate riikide siin töötavate kodanike õigusi, see on üks meie jaoks olulisi küsimusi, see näitab, kui hästi me tuleme toime lõimimisega seotud ja inimõigustega seotud ülesannetega. vaadake muudatusettepanekuid kuusteist, üheksakümmend kuus, äh, mis on meie jaoks olulised egy percre megadom a szót. Proua Figueiredo, üks minut. Muito obrigada, senhor presidente. É verdade que nesta proposta dire-. suur tänu. tõsi, et selle direktiivi ettepaneku puhul räägime me erinevatest olukordadest, erinevatest kategooriatest, me räägime siin äh, kolmandatest, kolmandate riikide töötajatest, kes on meie tööturule sisenenud, hooajatöölistest, räägime lähetatud töölistest ja nii edasi. tegelikult aga ei, on selle dokumendi eesmärgiks sotsiaalse dumpingu seadustamine, tööturu ebakindluse suurendamine ja diskrimineerimise toetamine ja seetõttu see direktiiv ei ole vastuvõetav me peame selle asemel hoopis parandama nende inimeste õigusi, kes juba töötavad Euroopas, olgu nad siis kas hooajatöölised või äh, lähetusse saadetud töölised või äh, täiskohaga töötajad, võib-olla isegi sisserändajatest tööjõuda, aga me peame juba siin olevate inimeste õigusi tunnustama ja, ja rändava tööjõu konventsiooni tuleb äh, toetada, siis see konventsioon tuleks äh, konkreetselt äh, direktiivi sisse tulla ja komisjon peaks tagama, et liikmesriigid selle konventsiooni kõik tagaksid ja rakendaksid. härra Paška, suur tänu, et andsite mulle sõna prisťahovalcov ktorí prichádzajú do krajín európskej únie legálne v súlade s ich zákonmi a. majandussisseränne on äh, heaoluriikidele väga tuttav nähtus ja loomulikult äh, lisaks äh, seaduslikele sisserändajatele on ka ebaseaduslikud sisserändajad ja loomulikult mõlemad rahvastikurühmitused satuvad teataval määral mõningates olukordades diskrimineerimise ohvriteks, seetõttu on uued eeskirjad äh, teretulnud äh, ja see direktiiv on seetõttu positiivne. on oluline, et äh, sisserändajad oleksid valmis ka eeskirja, er-, eeskirju austama. ma ei loo endale illusioone, ma ei arva, et see direktiiv aitaks kõiki meie sisserändajate probleeme lahendada, kui tegemist on sisserändajatega, kes tulevad siia töö, tööd otsima aga igal juhul äh, uue direktiiviga, seda uut direktiivi tuleb näha positiivse sammuna selles küsimuses. Kelly képviselőúrnak egy percre. Suur aitäh teile. sõna saab härra Kelly üheks minutiks. ma tahaksin kõigepealt teile meenutada ühte Iiri vanasõna kuigi ma ei ole kindel, et seda saab tõlkida või äh, laiendada teistele riikidele. kuid äh, jätkates äh, nüüd inglise keeles, siis ütleksin ma, et tegelikult peaksid kõik, kõik töötajad ju töötama ühiskonna heaks ning andma oma panuse ka ühiskonna heaks ning Euroopa Liit, kes on maailma suurim abiandja, peaks leidma võimaluse aidata ka illegaalseid immigrante ning kohelda neid samamoodi, nagu me kohtleksime Euroopa Liidu töötajaid ja see ei ole mingisugune eraldi teene, see on tegelikult lihtsalt samm õiges suunas ja seetõttu ma toetan seda. ja äh, tänan veel kord raportööri, aitäh! härra Serkas. suur aitäh! ma ei taha hakata oma kolleegi Omen Reuteniga siin vaidlema. aga tahaksin ikkagi inimesed nii-öelda üles äratada alljärgnevaga. keegi ei ürita kelleltki töökohta käest kiskuda. proua Omen Reutenil oli täiesti õigus kui ta tööhõivekomisjonis sõna võttis, ta ju võttis äh, muuhulgas koos kolleegidega vastu ka suurepäraseid muudatusettepanekuid, mis nüüd on dia-, dialoogi rikastanud. aga, aga ma arvan, et ei olegi tarvis võib-olla nõukoguga liigselt vaielda, et mitte kaotada oma töökohta ja mis puudutab nõukogu äh, seisukohta, siis nemad käituvad eriti kohutavalt, üheksakümne kuues punkt näiteks on välja jäetud, seega ei tekitata siin mingit äh, võrdsust, vaid pigem uut ebavõrdsust, aga ma tänan siiski komisjoni ja tänan ka proua Omen Reutenit, kes äh, on lõppkokkuvõttes ju teinud sedasama, mida tegi nõukogu. suur aitäh teile! proua Omen Reuten, teil ei ole võimalik enam sõna anda, sest debatt on juba lõppenud ja sõna saab seetõttu lihtsalt kohe proua volinik Malmström Euroopa Komisjoni nimel, palun. suur aitäh, president. tegemist on olnud suurepärase debatiga mis puudutab kohaldamisala, siis ei ole kellelegi saladuseks, et Euroopa Komisjon oleks soovinud valida globaalse lähenemisviisi mina, õigemini juba minu eelkäijad tegid vastava ettepaneku juba pikki aastaid tagasi, kuid kahjuks seda teed oli võimatu valida ja sellepärast seda ka ei valitud. valiti sektoriaalne lähenemisviis, mis mullegi ei meeldi, aga kahjuks on see ainuke võimalus ja see on vajalik, sest on olemas kolmandate riikide töötajad, kes soovivad tulla Euroopa Liitu, kes annavad tähtsa panuse ühiskonna arengu jaoks ja me peame neid kaitsma ja toetama. siinsetele seisukohtadele tahaksin vastu öelda, et tegelikult on tagatud äh, võrdne kohtlemine kõikidele töötajatele, kes on Euroopa Liidus äh, äh, seaduslikult, sealhulgas tagatakse võrdne palk ja võrdsed tingimused. ja seetõttu võib ju väita, et see uus õigusakt on isegi suurepärane meetod sotsiaalse dumpinguga võitlemiseks, keegi ei soovi seda nähtust. mis puudutab teisi töötajate kategooriaid, näiteks eh, hooajatöötajad ja ettevõtete vaheliselt lähetatud töötajad, neid tõesti siin ei ole. ma jagan teie seisukohti ja just sellepärast, et ka meil on sellised seisukohad, tegigi Euroopa Komisjon juba enne suvepuhkust kaks ettepanekut, üks neist hooajatöötajate ja teine ettevõtete vaheliselt lähetatud töötajate kohta. seega on need kategooriad kaetud teiste õigusaktidega ja kui eh, teie raportöörid alustavad tööd eh, nende kahe teemaga, siis eh, me tagamegi kokkuvõttes institutsionaalses koostöös, et kõigi õigusi kaitstakse. inimesed tahavad eh, näha, et lähetatud töötajad oleksid hõlmatud juba selles õigusaktis, aga see direktiiv, mida me praegu arutame, peab vältima igasugust diskrimineerimist, mitte looma uusi diskrimineerimisvõimalusi ja seetõttu eh, käsitletaksegi lähetatud töötajaid eraldi. Euroopa Komisjon on läbi viinud mõjuhinnangu ning lähetatud töötajate direktiivi ettepanek tuleb järgmise aasta lõpus. ja selles ettepaneku selgituses selgitatakse kindlasti ka neid asju, millest siin täna räägiti. mis puudutab proua Sofi Intvelti seisukohti siis jah, me peaksime siinkohal käsitlema ka paremat reguleeritust ja suuremat läbipaistvust, seda, äh, neid põhimõtteid peavad täitma ka liikmesriigid, kui nad asuvad direktiive äh, ellu rakendama, neid põhimõtteid tegelikult peavad järgima ka kodanikud. me kordame seda kogu aeg ka nõukogule. ja nõukogu võib-olla teeb vastava avalduse, aga kui äh, te homme siiski selle raporti maha hääletate, siis meie võitleme edasi ja esitame teile uue ettepaneku nii et äh, suur aitäh teile, härra president, mulle sõna andmast, äh, suur aitäh ka härra Serkas äh, ja proua Mathieu teile ja ma loodan väga, et teil siiski õnnestub kokkuleppele jõuda ja homme see vastu võtta. suur aitäh teile, proua volinik. ja nüüd saab viimasena sõna proua Veronique Mathieu, kuigi ta kindlasti ei ole vähem tähtis kui eelkõnelejad. tema on raportöör ja saab sõna vastuseks suur aitäh teile, härra president, suur aitäh ka teile, proua volinik. Te vastasite täielikult kahekümne kolmele kolleegile, kes äh, võtsid sõna meie äh, debati praeguses osas ja seetõttu ma tänan teid südamest, ma tänan ka kõiki raportööre ja poliitilisi fraktsioone, sest äh, me oleme teinud suurepärast koostööd ja kuulanud ära mitmed äh, huvitavad seisukohad ning äh, see koostöö on tegelikult olnud äh, küllalt pikk, me alustasime aasta lõpus, aasta alguses me lõpetame nüüd aasta lõpus, kui Belgia lõpetab oma eesistumise ja suur aitäh ka teile, proua volinik, selle eest, et te olete niivõrd palju aega ja tähelepanu pühendanud sellele teemale. sama pühendunult on töötanud teie meeskond ning samuti nõukogu meeskond ja ma tänan lõpetuseks kõiki kolleege, kes sõna võtsid aga homme me hääletame, see on esimese lugemise hääletus. ja meil on mõned kompromissettepanekud, loomulikult äh, tähendab kompromiss seda et, et äh, sadat protsenti toetust ei ole tegelikult äh, saadud ja need kolleegid, kes siin avaldasid kahtlust, neile sooviksin pakkuda teatud julgustust. proua Foltre, Flotre, Flotre ütles, et raport algab nimekirjaga nendest kategooriatest, mis on välja jäetud. aga ma tahaksin proua Flodrile meenutada, et kõik need kategooriad, kes on välja jäetud, on ju hõlmatud teiste õigusaktidega, seega ei ole tegelikult kedagi välja jäetud. loodetavasti on see raport mille me homme muudetud kujul lõpuks äh, hääletusele paneme, midagi sellist, mille kõik saavad heaks kiita, suur aitäh! suur aitäh ka teile, me soovime teile edu! ja sellega me lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise ja hääletame homme keskpäeval